härra Wojtšehovski, kõiki, kes oma panuse andsid selle deklaratsiooni koostamisse ja ka kõiki, kes sellele alla kirjutasid. tänu sellele on nüüd võimalik probleemid lahendada. Eh, suur tänu, läheme edasi hääletamise juurde ja esimene punkt meie päevakorras on Euroopa Liidu ja Cabo Vere, Verde vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping ja härra Riquet raportiga on tegemist, ma panen nüüd hääletusele, kes on selle poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine päevakorrapunkt on kindlustuse tagamise skeemid raport, härra Skinneri raport, kes on raporti poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ma tänan raportööri. järgmine raportöör on rap, härra Kaasa ja tema raport puudutab käibemaksu tulevikku. härra Kaasal on nüüd sõna. mul on suuline muudatusettepanek teha. ma tänan. kolmeteistkümnes lõige Äh, on osaliselt kaetud juba lõikega üheksa ja et kordust ei tekiks, ma teen suulise muudatusettepaneku nüüd lõige kolmteist kustutada, ma saan aru, et teised fraktsioonid ka on selle muudatuse poolt. Äh, kas on keegi selle muudatusettepaneku vastu? Äh, kui on neid, kes on vastu, siis tõuske püsti, aga ma ei näe, et keegi oleks. nii et nüüd me hääletame teksti muudetud kujul suulise muudatusettepanekuga koos. nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes vastu võetud. suur tänu teile, härra Kaasa. järgmine päevakorrapunkt on Bowlesi raport, mis puudutab Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamist tegemist on härra Jörg Asm-, Asmusseniga ja salajane hääletamine. me kasutame nüüd hääletusseadmeid. ma teavitan teid sellest, et sinine tuli on teie hääletusmasinatest. Äh, pärast seda, kui te hääletate, on ka sinine tuli seal, sest tegemist on ühe hääletusega, hääletus algas kas kõik on hääletanud? siis hääletus lõppes. vastu võetud. meie õnnitlused uuele Euroopa Keskpanga juhatuse liikmele ja suur tänu ka proua Paulsile raporti eest No working my machine. E, nie działa maszyna do głosowania. Wyślemy na... Tundub, et on tehnilisi probleeme, me saadame tehniku teie juurde. nüüd järgmine e, on e, Euroopa Liidu tagatiste andmine Euroopa Investeerimispangale, Euroopa Liidu välistele projektidele antavatest laenudest ja tagatistest tekkida võiva kahjumi puhul härra Kalfini raportiga on tegemist. muudatusettepanekuid sellele ei tehtud. mis tähendab, et nõukogu ühisseisukoht on vastu võetud. järgmine raport on proua Poulilt ja puudutab täiendavate aktsiate märkimist Euroopa Rekonstruktsiooni Arengupanga kapitalis. ja aluseks on siis otsus suurendada põhikirjalist aktsiakapitali. nüüd hääletame esimene plokk, kes on poolt, kompromissi poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd ma panen hääletusele ettepaneku muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. panen hääletusse õigusakti eelnõu nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. ma tänan teid väga ja õnnitlused proua Paulsile. nüüd järgmine äh, käsitleb ÜRO tulirelvade protokolli artikli kümme rakendamist ning laskemoona äh, lisaseadeldiste osade tulirelvade ekspordilube. Äh, härra Jakolina raport, te soovite sõna? väga lühidalt. VKE-dele eh, sisekulud selles sektoris eh, on väga suureks läinud ning meil on vaja selget menetlust ja kiiret menetlust, et nende koormat hõlbustada. Eh, parem koostöö kolmandate riikidega, kõrged ohutusstandardid, paremad õigusaktid mis reguleerivad relvakaubandust, samuti parem jälgitavus. see on eh, meie reageering muuhulgas ka sellele tragöödiale, mis tormus Nor-, Norras. Eh, turvameetmeid on vaja eh, ka spordivõistluste mm, vallas, laskevõistluste valgas, igatahes ma tänan kõiki, kes selle teksti koostamisele kaasa antasid głosował blok numer jeden. Kto jest... Ma panen nüüd kompromissettepaneku esimese ploki hääletusele, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. panen hääletusele eh, ettepaneku muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd panen hääletusele et ettepaneku tervikuna ja nüüd on nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes? ja vastu võetud. õnnitleme raportööri. järgmine on äh, härra Moreira raport, kus käsitletakse erandlikke kaubandusmeetmeid Eh, nende riikidega, kes on kuidagimoodi eh, seotud või osalevad Euroopa Liidu stabiliseerimise assotsieerimisprotsessis. kakskümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd ma panen hääletusele ettepaneku muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. panen hääletusele eh, resolutsiooni nimelisele hääletusele, hääletus algas kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. õnnitlused raportöörile. järgmine punkt on kolm resolutsiooni eelnõud, kus käsitletakse ettevalmistusi Euroopa Ülemkoguks. Eh, resolutsiooni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 Eh, veel kord viies lõige. Eh, viide viis. esimene osa, eh, Taane viis eraldi läbi hääletada, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. viies lõige eh, ja viies taane on vastu võetud. nüüd kuues taane kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd resolutsioon tervikuna, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. resolutsiooni ettepanekud lükati tagasi teised. nüüd eh, järgmine on resolutsiooni ettepanek, mis puudutab Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist Schengeni alaga jälle viielt fraktsioonilt on tulnud resolutsiooni eelnõu muudatus number kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd ma panen number ühe hääletusele, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. panen hääletusele resolutsiooni tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud